hääletus. väga lühike hääletus on meil kõigepealt härra Moroesi raport, mis puudutab automatiseeritud andmevahetust äh, Lätis. see on üks hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmisena proua Kriisbeki raport süütuse presumptsiooni ja kohtulikul arutamisel osalemise õiguse teatavate aspektide tugevdamine kriminaalmenetluses. kõigepealt muudatusettepanek viiskümmend kaks, plokk üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. plokk number kaks langeb ära ja hääletame äh, komisjoni ettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja õigusloomeline resolutsioon, selle üle hääletame, nimeliselt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmisena proua Fordi raport isikukaitsevahendite kohta. kõigepealt hääletame esimest plokki, muudatusettepanek sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud, plokk number kaks kukub ära ja hääletame käe, kätt näidates komisjoni ettepaneku poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, hääletame nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmisena proua Stiileri raport küttegaasiseadmed. kõigepealt hääletame esimest plokki, muudatusettepanek kakssada kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. proua äh,, härra äh, Lopez istuuris äh, White'i äh, raport köisteede kohta. terve tekst, plokk number üks, muudatusettepanek sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. komisjoni ettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne. järgmisena resolutsioonid. vastuväide esi-, vastuväite esitamine üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva delegeeritud õigusakti kohta. hääletame kõigepealt EUL e, NGL fraktsiooni resolutsiooni hääletus on nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. For the, for the next report, which is a resolution. järgmine raport. vastuväite esitamine teraviljapõhjasi töödeldud toidu ja imikutoidu koostise ja teabe erinõuete käsitlevate delegeeritud õigusakti kohta. härra Taylor soovib ENVI komisjoni nimel sõna, palun. Um, uh, see hääletus põhineb sellel, kas me soovime järjest aidata kaasa ülekaalulisuse epideemiale või soovime kaitsta oma lapsi ja tulevasi põlvkondi. komisjon on ette pannud, et me jätkame see, selle lubamist et, et kolmkümmend protsenti energiast äh, beebitoitudest tuleb suhkrust, see on vastuvõetamatu. maailma Tervishoiuorganisatsioon soovitab, et suhkur moodustaks alla kümne protsendi kogu en, öö, äh, söödavast energiast ning öö, äh, tegelikult võiks see olla äh, kuni viis protsenti. seega komisjon võiks dokumendid tagasi võtta ning viia see kooskõlla Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitustega, et kõigil Euroopa lastel oleks parem ja tervislikum tulevik seetõttu palun hääletage kõik poolt, aitäh! suur tänu, härra Taylor! härra volinik, palun! suur tänu, proua president, auväärsed saadikud! määruse vastuvõtmine eh, väga kiiresti lõpetaks ebakindluse, mis on seotud Äh, sellega, et äh, dokument pidi vastu võetama juba kahekümnendal juulil kaks tuhat viisteist, see kehtestab selged äh, reeglid kontrollametitele ning tootjatele, eriti mis puudutab märgistamiskohustusi. komisjon on juba oma teenistustele kohustuse andnud konsulteerida Euroopa Toiduohutusametiga kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal selle üle, milline peaks olema Äh, teraviljapõhise töödeldud toidu ja imikutoidu koostis, võttes arvesse ka viimaseid teadusandmeid. ning see, nende soovituste põhjal saab komisjon üle vaadata need lisasoovitused selliste toitude jaoks. aitäh! suur tänu, härra volinik! kolleegid, nüüd hääletame. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige kolm, algne tekst, hääletame käega, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. lõige neli, algne tekst Te ei ole nõud minu otsusega. kontrollime lõiget kolm, hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. lõige neli, algne tekst, käega hääletame, kes on poolt. kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kolm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 erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt J, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ning resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. And the vote is closed. hääletamine on lõppenud. vastu võetud we move to järgmisena rahuprotsess Kolumbias, resolutsiooni ettepanek, ühisresolutsiooni ettepanek, see on viimane hääletus, hääletame tervet resolutsiooni käega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suur tänu, kolleegid! hääletamine on lõppenud, järgmisena hääletusselgitused.